selline piirang oli õigustatud, kas see oli äh, lihtsalt ähm, ettevaatuse mõttes vastu võetud meede ja kuidas süsteemiga nüüd on? suur aitäh teile, proua Intvelt, me uurime, kuidas selle asjaga on, me kontrollime järele ja saadame välja ka ametliku teadaande. Thank you very much. Uh, aitäh! ja nüüd siis äh, proua Guillaume, kes on raportöör ja saab sõna äh, tutvustuseks. proua, teil on sõna. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. Äh, sellel nädalal saab Äh, protseduurilise korra direktiivi osas esimene faas lõpule, tegemist on ühtse kaitse ja solidaarsusala loomisega pagulaste jaoks. Euroopa Parlamendi roll oli äärmiselt oluline, roll on oluline ka järgnevatel kuudel. tegemist on minu meelest teemaga, mis on asüüli või varjupaigapaketis väga oluline osa, mis seni on praegu kahjuks nõukogus jäänud toppama, need arutelud. see direktiiv, ma loodan, sõnastatakse uuesti ümber tähtajaks, mis on määratud aastale kaks tuhat kaksteist, selleks et meil hakkaks kehtima uus režiim ÜRO inimõiguste kõrgem volinik avaldas alles eelmisel nädalal oma ülevaade, ülevaate varjupaigataotlejate olukorrast liikmesriikides ja me oleme näinud, et kümne aasta jooksul on antud varjupaiga ta-, rahuldatud varjupaiga, varjupaigataotluste arv vähenenud nelikümmend protsenti. mis võib olla selle taga? kas me räägime siin sellest, et on vähenenud öö, Äh, põhjuseid, teravaid, teravad põhjuseid, milleks on lahkutud või sellepärast, et kontroll on karmim äh, arenguriigid täna kannavad suuremat vastutust äh, varjupaiga taotlejate eest, kuigi neil ei ole alati vahendeid selle jaoks. Euroopa peab oma rolli ise täitma ja selleks peavad olema paigas selged reeglid. ja siit tulengi siis konkreetselt selle küsimuse juurde, mis puudutavad Äh, neid samu protseduurireegleid ja täna on direktiivis kaks suurt puudujäägi. kõigepealt, et äh, piisavalt ei kaitsta taotlejate õiguseid ja väga suured on erinevused äh, kohtlemise osas liikmesriikides me näeme erinevates varjupaigasüsteemides suuri erinevusi, toome näiteks kaks näidet. positiivse otsuste protsent liikmesriikides erines liikmesriikides, oli neid kus, kus kakskümmend üheksa protsenti taotlusest rahuldati, oli ainult neid kus, kus üks protsent lahendati, negatiivsed otsused varieerusid kahest kolmekümne protsendini, see tähendab seda, et liikmesriikide vahel on tõsised erinevused ja äh, äh, lisaks sellele on tõsiseid takistusi ka kiirendatud äh, taotluse menetluse süsteemi sissetoomisega ja nii edasi. me oleme kaugel sellest ühtsest varjupaigataotluse süsteemist, mis peaks tagama võrdsed õigused kõigile, kõik, kogu Euroopa Liidu territooriumil. ja see läheb vastu üldse kogu Dublin kahe põhimõttele. nimelt eeldatakse seda Dublin kahega, et varjupaiga taotlemise süsteemid on ühtsed Euroopas ja seadusandlus peab loomulikult tagama selle, et protseduurid oleks õiglased, juurdepääsetavad, turvalised ja tõhusad on neid, kes sellest tekstist ümber käivad ja tähendab seda, et direktiiv põhimõtteliselt näeb ette, räägib praegu ainult sellest, et varjupaigarežiimid lähevad järjest kallimaks ja nii edasi loomulikult võib-olla Rooma süsteem võiks tuua taga, tuua kulude tõusu, kuid see oleks siiski mõistlik samm praegu ju on selge see, et menetlused, mis on kehva kvaliteediga, on need, mis lähevad väga kalliks maksma liikmesriikidele. kaks väga seits-, väga selget indikaatorit ma tooksin siin välja. kõigepealt eh, tagasisaatmised, kui kallis see on, ja, ja jooksvad kulud varjupaiga taotlemine eh, on eh, teema, mis puudutab otseselt eh, inimlikkust, me peame kaitsma varjupaiga taotlemise õigust põhiõigusena. ja kui me tahame oma suhteid Araabia maailmaga hoida head, siis me peame kaitsma neid inimesi õigesti, kes on olnud tagasikiusamise ohvrid me peame kohe esimestes instantsides langetama õiged otsused, kaitsmaks inimesi, kes on tagasi jäetud, me peame langetama konkreetseid otsuseid selleks, et vähendada negatiivseid otsuseid ja vähendada ka kulusid, me peame selgemalt välja tooma need juhud, kus varjupaiga taotleja õigusi on rikutud ja me peame liikmesriikidel äh, muidugi andma võimaluse, et äh, saadetakse tagasi nende territooriumide inimesed, kes on süsteemi kuritarvitanud. paar sõna veel selle raporti kohta. õigus äh, tasuta õiguslikule abile on kindlasti esimene tagatis otsuste kvaliteedi tagamiseks. tuleb paremini arvestada ka haavatavas olukorras olevate varjupaiga taotlejatega. praegu on selles osas direktiiv täiesti vaiki. sekkub härra president Äh, proua Guillaume, teil on kokku seitse minutit, teil on, kas te kasutate seda aega nii, et praegu räägite seitse või, või kuidas? proua Guillaume, äh, mis puudutab äh, praegu on kiirendatud menetluses kõige olulisem äh, mõistlike kuupäevade paikapanemine näiteks äh, ja me nõuame seda, et võetakse vastu ühtne Euroopa süsteem kaasasutusmenetluse alal, nii nagu kahe tuhande kaheksandal aastal ka Euroopa Kohus otsustas. ja lõpetuseks äh, see raport peab saatma väga selge sõnumi välja parlamendi poolt nõukogule ja komisjonile. meie miinimumnõudmised on selles väga hästi kirja pandud ja meie eesmärgiks on loomulikult äh, parandada ühtset süsteemi, luua paremaid standardeid, muidu meie kogu süsteem variseb kokku. suur aitäh, Euroopa Komisjoni nimel saab sõna proua Cecilia Malmström. palun, äh, proua volinik suur aitäh teile, härra president, suur aitäh ka teile, proua raportöör. varjupaiga direktiivi hääletus sel nädalal on väga tähtis hääletus tegemist on sammuga, mis viib meid lähemale ühtse varjupaigasüsteemi lõpetamiseni aastaks kaks tuhat kaksteist, mis vastaks Stockholmi programmi eesmärkidele. ma tänan Silvi Guillaume'i, raportööri, tema pühendumise eest ja samuti tema koostöö eest meiega. Te olete näidanud üles suurt äh, vastupanuvõimet ja te tõepoolest mõistate seda, mida varjupaiga taotlejatel läheb vaja ja millist, milliseid probleeme äh, neile äh, esitavad mõnikord liikmesriikide asutused meil on vaja ühtset varjupaigasüsteemi üle kogu Euroopa Liidu, nii et äh, varjupaigaasutused äh, pakuksid samaväärset kaitset, äh, ükskõik kus nad paiknevad. me teame, et praegu on liikmesriigid erinevad, liikmesriikide süsteemid erinevad ja seda on üsna raske mõista, võttes arvesse, et meil on üks ja sama Euroopa Liit, kus on ühed Euroopa väärtused ja kus on liitutud samade rahvusvaheliste konventsioonidega. varjupaiga taotlemise süsteem peab olema aus ja läbipaistev, peab ära hoidma erinevad kuritarvitused ja austama kõigi põhiõigusi. ma usun, et neid eesmärke on võimalik saavutada, kuid ainult siis, kui meil on ühised reeglid, mis tagavad otsuste kõrge kvaliteedi kõikides varjupaigataotluste läbivaatamisasutustes üle kogu Euroopa Liidu Euroopa Komisjon on töötanud just selles vaimus ning ma märgin rahuloluga, et proua Guillaume ja libe komisjon üldiselt toetavad meie ettepanekut raporti eelnõus on toodud mitmeid muudatusettepanekuid, mis aga veelgi tugevdavad varjupaiga taotlejatele antavaid tagatisi, eriti äh, kui need isikud on alaealised. samuti antakse liikmesriikidele rohkem paindlikkust, nii et teatud juhtudel võivad nad menetlust kiirendada. ma arvan, et turvalise riigi kontseptsioon on väga ambitsioonikas, see sai alguse ju sellest, et liikmesriigid pidid oma reegleid ühtsustama ja parimat praktikat vahetama ma märgin ära ka muudatusettepaneku, mis puudutab tasuta õigusabi ja mis võib lahendada äh, need õiguslikud probleemid, mis paljudele liikmesriikidele valmistuvad peavalu. Te teate, et Euroopa Komisjon valmistab ette uut muudetud ettepanekut sama direktiivi jaoks, et puhuda uut hoogu sisse läbirääkimistele, mis on nõukogus toppama jäänud nii et äh, läbi, läbirääkimised ja hääletus, mis siin Euroopa Parlamendis sel nädalal os-, aset leiavad, on meile kõigile olulised ning äh, komisjon äh, jääb ootama edasist koostööd, esitab teile uuendatud ettepaneku ja me loodame teiega koostööd teha mitte ainult selles punktis, vaid ka paljudes teistes, suur aitäh! suur aitäh ka teile, proua volinik, nüüd saab sõna Monika Hoolmeier Rahvapartei fraktsiooni nimel. härra president, liib... president, kallid kolleegid, proua volinik kõigepealt tahaksin tänada teid südamest kõikide nende arutelude eest, mis meil olid äh, volinikuga, raportööridega, variraportööridega, koordinaatoritega ja tõesti mitmetes valdkondades jõudsime me väga headele kompromissidele. nagu volinik Malmström ütles, äh, sinna hulka kuulub äh, tasuta õiguskaitse, eriti alaealiste kaitse, aga me jõudsime kokkuleppele ka nende varjupaigataotlejate osas, keda tuleks eriliselt, eriliselt kaitsta, ka keeleküsimustes jõudsime me mõistlikule kompromissile ja peale selle veel ka panime täpselt paika, millised on turvalised kolmandad riigid. eriti tähtis on ka administratiivseid menetlusi eh, parandada selleks, et oleks võimalikult vähe kohtuprotsesse teises ja kolmandas astmes ja et varjupaiga taotlejad saaksid võimalikult kiiresti võimalikult suurt kaitset väga tähtis on, et kõikides liikmesriikides oleksid miinimumstandardid nii komisjoni välja pakutud tekst kui ka need muudatusettepanekud, mis peaksid komisjoni teksti muutma, pööravad siiski need head kavatsused täpselt pea peale. pea, on siiski tehtud ettepanekuid et, millega oleks võimalik menetlust pidurdada või ka varjupaigataotluse protsessi ära kasutada. tooksin ettepanekuid, näiteks varjupaigataotleja võib kolm korda esitada ähm, taotluse Ehm, mis tegelikult Äh, on kehtetu ja pärast alles seda on tal võimalik teha taotlus, mis vaadatakse läbi kiirendatud korras ja alles pärast seda on võimalik minna Genfi konventsiooni sätete juurde. siin on, on meil praegu probleemiks Tuneesia ja Tuneesia põgenikud. peale selle on võimalik teha varjupaigataotlusi ka ilma uute andmete esitamiseta ja ka siis on võimalik alustada veel kiirendatud äh, menetlust ja ka siis, kui keegi Eh, illegaalselt ära kaob, ka siis ei ole võimalik talle negatiivselt vastata. ja alati tuleb eh, kirjutada alla kirjadele, mis kohale jõuavad, kõneled katkestatakse ja kui varjupaiga taotleja arvab, et eh, tema taotlus lükatakse tagasi, siis on tal võimalik mitte saa-, kirjutada alla kirjale, et ta on kirja kätte saanud ja tal on võimalik jääda riiki. suur tänu ja nüüd härra Claude Moraes sotsiaaldemokraatide nimel lugupeetud president, ma räägin oma fraktsiooni nimel, kui ütlen, et me leiame ennast väga keerulisest praktilisest ja poliitilisest olukorrast, kus liikmesriigid on ju pikka aega rääkinud sellest, et varjupaigasüsteem tuleb lõpuni, lõpule viia. alguse sai see üheksakümne üheksandal aastal ning täna oleme me olukorras, kus Põhja-Aafrikas äh, on kriis, Vahemereäärsed maad on raskes olukorras ja seetõttu me tõepoolest vajame mingit kompromissi. Silvi Kiud on ette valmistanud äh, raporti teinud koostööd erinevate variraportööridega ning jõudnud äh, mõistliku ja delikaatse lahenduseni, mis tõepoolest on äh, varjupaigataotluse paketi nurgakiviks, nagu ütles proua volinik. seetõttu on ka väga oluline, et me selle suudaksime vastu võtta. kui me suudaksime ka äh, selles kojas saavutada sellise enamuse, nagu me saavutasime oma komisjonis hääletades, siis me saaksime vastu võtta raporti, mis tõesti võtaks arvesse kõigi äh, selle koja fraktsioonide äh, arvamusi. mina olen töötanud mitmeid aastaid äh, varjupaigasüsteemi juristina ning äh, ma tean seetõttu, et kõige kahjulikum on ühtsele varjupaigasüsteemile nõndanimetatud front-loading või teenuste nõustamise ja oskusteabe äh, süsteemi äh, kokkutoomine kõige algsemasse etappi, sest tegelikult toob see kaasa liikmesriikidele suuremad kulutused, mitte väiksemad. ja kui liikmesriigid tahavad teha ühistööd, siis peavad nad seda tegema kvaliteetselt mitte mõtlema ainult kuludele ja tagama, et kõik äh, menetlustoimingud ikkagi oleksid tõhusad, ainult nii saab üldse midagi kokku hoida ja mingit tõhusust saavutada. ja kui mõni äh, parlamendiliige arvab, et tegelikult äh, antud raporti näol ei ole tegemist tõhusa ja selge raportiga, peaks ta selle põhjalikult läbi lugema ja ta veenduks ise, et siin on väga nutikalt lahendatud mitmed vastuolulised küsimused. me oleme äh, endalt, endale muidugi öelnud, et äh, me ei peaks rääkima mitte ainult kulutustest, vaid ka sellest, et reeglid oleksid harmoneeritud, sest praegu on liikmesriikide praktika väga erinev ja valitseb nii-öelda varjupaiga anarhia või nii-öelda õnnemäng ja äh, teatud äh, riikides esitatakse varjupaigataotlusi juba aastaid hüppeliselt rohkem me peame, me, me oleme vaadelnud varjupaigasüsteemi äh, kõiki komplekssemaid küsimusi, püüdnud ära hoida seda, et inimesi taga kiusataks ja äh, kandnud oma vastutust vastavalt rahvusvahelistele konventsioonidele, mis käsivad meil kaitsta neid äh, pagulasi, kes tulevad üle meie piiride ja ma loodan, et me võtame selle raporti vastu, et Euroopa Parlament saadab välja tugeva sõnumi, mille saatis välja juba meie komisjon, ja et see sõnum jõuab mitte ainult Euroopa Komisjoni, vaid ka liikmesriikideni, et nad mõistaksid, et Euroopa Parlament võtab varjupaigaalaseid eh, kohustusi äärmiselt tõsiselt, aitäh! suur aitäh teile! nüüd eh, Nadja Hirš Alde nimel suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, kõigepealt suur tänu raportöörile, variraportööridele. meil oli väga palju asju arutada aga ma arvan, et tegelikult me jõudsime nende arutelude lõpus väga heale kompromissile, isegi siis, kui me teame, et kõikide huvisid pole võimalik rahuldada. liberaalid ikka veel toetavad eesmärki, et kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks meil oleks tõesti ühine varjupaiga taotlemise süsteem Euroopa Liidus. ja see tähendab seda, et meil tuleb juba praegu teha edusamme ning ka nõukogule väga selge sõnum saata, et meie ei ole silmist kaotanud seda eesmärgi ja oleme veel, ikka veel valmis läbirääkimisi pidama, et see on iseenesestmõistetav. aga me peame seda tõesti väga selgelt ka näitama ja ütlema, et me tahame seda ja me tahame saada ühtset süsteemi. ei saa olla nii, nagu siin juba öeldi, et peaaegu peaaegu alati on tegemist nagu lotomänguga, kui me räägime sellest, kus varjupaigataotlejad oma varjupaigataotlusi esitavad. mul on väga hea meel äh, et me veel viimasel hetkel jõudsime kompromissile, ei saa olla nii, et igal liikmesriigil on oma äh, nimekiri selle kohta, mis on turvaline kolmas riik. kas kolmas riik on turvaline või ta ei ole turvaline ja siis on võimalik iga inimese puhul eraldi võimalik kontrollida, kas varjupaiga taotleja äh, puhul saab rääkida turvalisest kolmandast riigist või mitte ja me teame, et seda tuleb tõesti kontrollida, seda ei ole võimalik lihtsalt mingi nimekirja kaudu äh, reguleerida. ma olen täiesti veendunud, et sellest uuest süsteemist lõikavad kasu nii liikmesriigid kui ka varjupaigataotlejad, sellepärast et tulevikus on neil võimalik väga kiire ja selge menetluse kaudu juba esimeses astmes teada saada, kas nende taotlust rahuldatakse või mitte ma arvan, et see on ka tegelikult üks õigus, asüül on õigus, me ei anna siin mitte kellelegi armu või midagi sarnast, meil peab olema väga selge süsteem ja seepärast on mul väga hea meel, et me ka alaealiste jaoks oleme tõesti saavutanud selle, et nende õigusi on laiendatud, liberaalide fraktsioon toetab väga seda kompromissi ja ma leian, et tulemus oli hea. Thank you, madam. Madam Helen Flo-. suur tänu ja proua Flutre Roheliste nimel. suur tänu, härra president. töö, mis on ära tehtud selle raporti osas proua Silvi Guillaume'i poolt, on väga oluline nagu proua Malmström ka ütles, see on Euroopa varjupaiga režiimi nurgakiviks ja meil on praegu selline tõsine nii-öelda puhvertsoon, kus varjupaigataotlejate õigusi rikutakse Euroopas. kui me räägime sellest, et liikmesriigid eh, annavad eh, väga erinevalt eh, otsuseid varjupaigataotluste osas, need varieeruvad ühest protsendist kolmekümne protsendini, näiteks seitsekümmend viis protsenti otsustest Prantsusmaal näiteks albaanlaste osas on viinud selleni, et need inimesed on tagasi saadetud. see tähendab seda, et see ilmselt on kuskil vead sees ja nõukogu peab kiiremini tegutsema ja mõtlema sellele, et komisjoni poolt valitud otsus ja mida proua Guillaume'i raport ka kindlasti toestab, on suunatud just nimelt sellele, et esimeses etapis langetataks kõrgekvaliteetseid otsuse, see on põhimõttelise tähtsusega. väga paljud liikmesriigid, kes kõige rohkem karjuvad, ei ole sugugi need riigid, kuhu kõige rohkem varjupaigataotlejad tulevad. Küpros, Rootsi, Luksemburg, Belgia on need, kes kõige kiir-, kõvemini karjuvad. kuulame ikkagi neid äh, liikmesriike, kes asjast kõige rohkem, kes asjaga kõige rohkem on kursis, kes selle teemaga kõige rohkem kokku puutuvad. suur tänu, proua Flotron. järgmisena saab sõna härra Trantafilides suur tänu, mul on väga hea meel, härra president, et me täna sellest asjast räägime, arvestades seda, et kolmapäeval me peame hääletama. loodetavasti äh, meie töö äh, äratab üles ka nõukogu nende unelusest ja me saavutame ühtse eesmärgi selleks, et äh, aastaks kaks tuhat kaksteist tõesti ühtne varjupaigasüsteem käivituks. see tähendaks seda, et see töö, mida me oleme teinud, ei ole läinud tühja arvestades seda eesmärgi, lubage tänada proua Guillaume'i suurepärase töö eest ja tänada teda võetud äh, lähenemise eest. tegemiseks on hea tekst, kus on oluliselt paranenud, kus varjupaigasüsteem praegu peaks paranema sellepärast, et praegu on süsteemid erinevad liikmesriigiti. mõned uued meetmed on sisse toodud selleks, et tagada, et igal varjupaiga taotlejal oleks piisavalt vahendeid oma taotluse põhjendamiseks ja et äh, otsus langetataks kuue kuu jooksul. Nendeks vahenditeks võiks olla näiteks äh, personaalne intervjuu ja äh, teenuste toomine esimesse etappi, näiteks nagu õigusteenused. suur tänu, härra president. suur tänu. järgmisena saab sõna EFD fraktsiooni nimel härra Patten suur tänu, härra president, tänane direktiiv, mis on pärit aastast kaks tuhat viis rahvusvahelise kaitse kohta, sõnastatakse ümber direktiiviks, mis äh, puudutab siis varjupaiga taotlejate vastuvõtmist. vastuvõtmise direktiiv on Euroopa Liidu ühtse immigratsiooni ja varjupaiga taotluse poliitika ja järgmine samm, nii nagu Lissaboni leping ette näeb. uus direktiiv peaks looma uue süsteemi, nende kriteeriumite kohta, mis kehtivad varjupaigataotluste osas, nende varjupaigataotlejate osas, kes saavad ja ei saa äh, tulla liikmesriikidesse, keda loetakse pagulad, pagulasteks ja nii edasi. eesmärgiks on harmoneerida varjupaigasüsteemid liikmesriikides ja anda suuremaid õigusi neile, kes varjupaika taotlevad praegune inimeste juurdevool Põhja-Aafrikast on loomulikult jällegi üks kasulik kriis, mis annab Euroopa Liidule ja teistele võima-, Euroopa Liidule ja meie kojale oma dominantset maailmaruumi laiendada. kuid siiski varjupaigasüsteem peaks olema suveräänsete riikide ainupädevuses. välja pakutud direktiiv näitab seda, kuidas Lissaboni leping toimib täpselt nii, nagu ähm, selle vastased ähvardasid, et see hakkab toimima ja sellepärast te ei, te ei lubanudki seda panna rahvahääletusele uh,. Thank you very much. suur tänu, kolleeg Daniel Vander, stopp mitteühinenutest saab järgmisena sõna. suur tänu, härra president. minu partei, Hollandi Vabanduse partei on ikka Äh, Euroopa, ikka veel Euroopa varjupaiga taotlussüsteemi vastu, iga liikmesriik peaks ise selle otsustama. meil on suurepärane Hollandi valitsus ja oma valitsuse suurepärasel kohtumisel otsustasid nemad, et me ei taha, et Euroopa Liit sekkuks selles küsimuses meie riigi siseasjadesse. Teie räägite siin rahvusvahelisest kaitsest, meie aga ütleme, et tegemist on varjupaiga taotlemisega. just sellisel ajal nagu praegu, kus meil on massilised rändevood, mille millega tuleb hakkama saada ja me tahame tõesti varjamatult öelda, et selle varjupaigamenetluse direktiiviga avatakse kõik piirid ja Euroopa uputatakse üle sisserändajatega, seda on väga hästi näha juba Lampeduusal. kõik äh, poolkurjategijad äh, ujuvad sinna kohale ja üritavad sinna ka jääda ma ei saa täpselt aru, miks Euroopa Liit peab olema alati see, mis peab hoolitsema nende eest miks nad tulevad Euroopa Liitu, kõige lihtsam oleks, et need inimesed oleksid äh, seal, äh, kus, äh, kust nad pärit on, näiteks islamikonverents võiks tegeleda selle küsimusega või ka Aafrika Ühtsuse Organisatsioon. see ei ole meie asi. ma ei taha et just praegu võetakse vastu selline direktiiv, kus barbarite hordid on Euroopa poole teel suur tänu ja järgmisena Anna Hetk. Yes. Point of order. protseduuriline küsimus, härra Pütikofer, kolleeg rääkis siin barbarite hordidest, kes tulevad Euroopasse. selline küüniline lähenemine on ennekuulmatu. Neid inimesi alavääristatakse, ma palun, pange see minu märkus kirja Teil on õigus, ütleb härra president, paneme selle meie protokolli kirja. suur tänu selle märkuse eest, kallis kolleeg uh,. Yes, please. jah, suur tänu, härra president. tahaksin selgitada, ma ei rääkinud mitte barbaritest, ma rääkisin sellest piirkonnast, kus barbarid elasid, tegemist on ajaloolise äh, mõistega, ma ei tahtnud siin öelda barb-, et tegemist on tõesti barbaritega. tahtsin selgitada. suur tänu, kõik need märkused pannakse protokolli, teil on võimalik seda hiljem kontrollida, te näete täpselt, kes on kõi-, kes ütles mida, originaalsõnad on kirjas ja teie vastused on ka kirjas. suur tänu ja järgmisena proua Hetk, kaks minutit palun suur tänu, härra president. kõigepealt tahaksin tänada raportööri Silvi Kiomi selle suurepärase töö eest, raske töö eest, mis ta on ära teinud räägime siis varjupaigataotluste paketist. me oleme välja töötamas menetlust, mis kehtiks kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele. Euroopa Liidul ei ole võimalik tõhusalt toimivat varjupaigataotlemismenetlust välja töötada, kui meil ei ole ühiseid miinimumstandardeid selleks, et varjupaigataotlejate õigusi kaitsta. jah otse loomulikult on tähtis, et see ei seisaks mitte ainult paberil, vaid et seda tõesti ka tegelikus elus rakendatakse. ja mul on väga kahju, et komisjon teatas meile, et tal on kavas nüüd teha veel uus ettepanek, äh, mil, mis on sarnane sellega, mida soovivad valitsused nõukogus. mul on jäänud mulje, et komisjoni jaoks on nõukogu ikka veel tähtsam kui parlament ja seepärast tuleb meile anda selge sõnum, et meie ka soovime kaasa rääkida. kõigil äh, peab olema õigus sellele, et tema taotlus kiiresti ja takistusteta läbi vaadatakse. ja väga tähtis on, et varjupaigataotlusi vaadatakse läbi juba esimeses astmes, sellepärast et see on tähtis nii varjupaigataotleja jaoks, sest ta saab kiire vastuse, kui ka liikmesriigi jaoks, sest kui on vaja veel lisakontrolle, siis ähm, on ka selles osas kindlas. ettepanekul on tehtud väga häid ettepanekuid, muudatusettepanekuid, neid on päris palju ja mul on väga hea meel, et äh, on tehtud ka muudatusettepanek, milles räägitakse ka erilist kaitset vajavatest inimestest ja ka perekonnaliikmetest. see on väga tähtis. suur tänu! järgmisena proua Cecilia Wikström, aga kuna teda ei ole kojas, teda ei ole siin kohal, siis äh, proua Tanja Fajon, palun, kaks minutit. suur aitäh! ka mina tänan kõigepealt proua Guillaume'i, kes on teinud suurepärast tööd Euroopa Liit vajab ühtset, äh, harmoneeritud, äh, õiglast äh, varjupaigasüsteemi, seda näeme ka praegu, kui vaatame, mis toimub Vahemere lõunakallastel. loomulikult peab see süsteem olema aus nii vastuvõtvate riikide kui varjupaigataotlejate suhtes. me peame austama kõigi põhiõigusi ja mitte karistama neid pagulasi, kes on põgenenud Euroopa Liitu me peame eesmärgiks võtma kõikide varjupaigu, varjupaiga taotlejate äh, aitamise, nii et me austame nende põhiõigusi ja austame nende menetlusi läbi vaadates ka euroopalikke standardeid. kuid äh, kahjuks võtavad järjest äh, vähemad liikmesriigid nimetatud põhimõtteid arvesse. Nad suhtuvad uustulnukatesse väga umbusklikult. nii on see näiteks Lampeduusal ja kohe tekib mitmeid väga süngeid mõtteid, mis justkui lubavad oletada, et varjupaiga taotlejad ei olegi Euroopa Liidus teretulnud. inimesed, kes tulevad kriisikolletest, nagu näiteks Liibüa, vajavad ju rahvusvahelist kaitset kui me mõtleme sellele, mis praegu Põhja-Aafrikas ja teistes kriisikolletes toimub, siis äh, peame ometi äh, tegema endast oleneva, et tulevikus suuta vastu võtta rohkem pagulasi. ja see on ka põhjus, miks me peame varjupaiga taotlust, äh, taotluste süsteemi tõhustama, et teha kergemaks nende elu ning ka varjupaiga taotlejate elu nii vähendame me nende riikide koormust, kes juba praegu kannavad enamiku koormast see on nende riikide suhtes aus. varjupaiga taotlejad ei tohi saada süsteemi ohvriteks ning Euroopa Liit ei tohi jätta täitmata oma äh, kohustusi. ja ma loodan, et paljud seda raportit toetavad. härra Vaba-Nikolau on esimene, kes saab sõna vaba mikrofoni raames, teil on üks minut. lugupeetud president, suur aitäh! ma olen nõus väitega, et me peame suutma luua tõhusa varjupaiga menetlemise süsteemi igaüks ilmselt nõustub sellega. ja ma tahaksin teile tuua näite Kreeka kohta, see näide on mõne kuu vanune ja puudutab just nimelt varjupaigataotlusi, me vaatasime äh, väikest äh, ruumi, mis asub äh, lennujaamas ja kus hoitakse varjupaigataotlejaid me vestlesime seal kolmandate riikide kodanikega, kes äh, nendes ruumides või selles ruumis viibisid ja kes ütlesid, et äh, et äh, nad on varjupaigataotluse juba esitanud ja siis hakkas üks nendest isikutest rääkima kreeka keelt. ma küsisin, kuidas ta seda oskab, ta ütles, et kümne aasta eest ma töötasin Kreekas, õppisin keele selgeks ja nüüd olen siia tagasi tulnud ja esitanud varjupaigataotluse. loomulikult tuleb tuleb äh, meil äh, vastu võtta sellised äh, meetmed, millega oleks välistatud süsteemi kuritarvitamine. härra Hoolmeier, proua Hoolmeier äh, rääkis siin sellest, et äh, kuue kuu pärast peaks tõendamiskohustus üle minema liikmesriigile ja varjupaiga taotleja ei peaks enam tõendama seda, et ta tõesti on varjupaiga taotleja proua Ensu järgmiseks samuti üks minut. suur tänu, härra president. pe care a depus-o, modificările aduse actualei directive privind procedurile. suur tänu proua Guillaume'ile suurepärase tehtud töö eest kui äh, me vaatame seda direktiivi ja selle uuesti sõnastatud versiooni, siis me näeme, et astutakse väga suur samm edasi standardiseeritud süsteemi suunas Euroopa Liidus. loomulikult äh, tahame me tagama, tagada väga selged ja läbipaistvad reeglid, millele võivad äh, lootma jääda kohalikud ametivõimud ja loomulikult on ühtlasi vajalik tagada ka see, et rahvusvaheline kaitse laieneb äh, Eh, kas kiiresti sinna, kus seda on vaja. kuid loomulikult ei tohiks kindlasti alandada standardeid. ja samas eh, peab eh, kindlasti süsteeme harmoneerima selleks, et ei tungiks sisse erinevused tänastesse süsteemidesse Euroopa Liidus. meie peamine eesmärk peab olema ühtne süsteem, mis on ka tõhus. järgmine kõneleja, palun. härra Leifrid, kui siin on probleeme üldse, siis järgmise asjaga. üksikud Euroopa Liidu liikmesriigid on ja seda on võimalik näha viimaste nädalate arengutes, aga ka tegelikult viimaste aastate arengutes, osaliselt varjupaigataotluste, aga ka üldse rändeküsimuste puhul, et liikmesriigid ei saa selle küsimusega hakkama ja sellepärast on ka tähtis, et Euroopa Liit siin saab järjest rohkem pädevusi ja võtab need küsimused enda hoole alla hoolitsemaks selle eest, et tulevikus varjupaigataotluse menetlused toimuvad ühtsete standardite järgi, et oleks alati õiglased menetlused, et tagatakse varjupaigataotlejate õigused, aga et ka oleks võimalik kuritarvitamist vältida. see on ka probleemiks, mis, millest inimesed liikmesriikides väga palju räägivad, see ülesanne on tõesti väga raske ja ma loodan, et meil õnnestub välja töötada korralik süsteem. suur tänu, järgmisena predseda, vážená härra Paška. suur aitäh, härra president, lugupeetud volinik. varjupaigasüsteemi äh, direktiivi ettepanek, mis puudutab rahvusvahelist kaitset ja miinimumstandardite vastuvõtmist, on sündinud sellest, et erinevates liikmesriikides kasutatakse erinevaid süsteeme ja menetlusi komisjon püüab omalt poolt harmoneerida instrumente ja äh, menetlusi selleks, et äh, vältida topelttöö tegemist äh, või liigseid kaebusi. kuid mõned ministrite nõukogu liikmed, mõned liikmesriigid on vastu sellisele tööle ja ma arvan, et me peaksime ennekõike usaldama liikmesriike, sest kui me ei kuula nende seisukohti, siis ei ole meie tööl ju ka mingisuguseid tagajärgi. ja seetõttu panen teile südamele, et te ka edaspidi peaksite sidet liikmesriikide asutustega. härra Obermeier, üks minut. härra president, raportöör kardab, et et äh, Euroopa Liidus on liiga vähe põgenikke. sellepärast ta ütleb, et perekonna mõiste tuleks üle vaadata, ei oleks üldse tähtis see, kas perekond tuli kokku enne või pärast põgenemist, kas on leitud vahepeal uusi elukaaslasi ja isegi adopteeritud lapsed peaksid nüüd olema perekonnaringi arvatud ja siis on öeldud, et tuleb tagada kaitse ka nendele inimestele, kellel on probleeme oma soolise identiteediga, ma isegi ei saa aru, mida proua raportöör selle all üldse mõtles ja sellega on minu arvates on uksed avatud kuritarvitamisele, see tähendab seda, et varjupaiga taotlejad võivad tulla igasse liikmesriigi, nad võivad oodata igas riigis äh, ka väga kõrgeid standardeid. me teame aga, et erinevates liikmesriikides on elamisstandardid väga erinevad ja sama kehtib ka turvalise koduriigi kohta, kas tegemist on demokraatliku õigusriigiga või mitte. kui see on demokraatlik õigusriik, siis tuleb ka öelda, et tegemist on turvalise riigiga ja ka Tuneesia ja Egiptus on tõesti õigel teel ja ka nemad peaksid peaksid olema kolmandate, eh, turvaliste kolmandate riikide nimekirjas. suur tänu, härra Prons. rahvusvaheline kaitse on kodeeritud eufemism varjupaiga jaoks, sest sõna varjupaik ei ole enam piisavalt glamuurne varjupaiga taotlejad eh, eh, läbivad turvalisi riike või siis saabuvad turvali-, turvalistesse riikidesse, kui nad teevad seda Äh, omal valikul. muidugi on äh, ka neid, kes tulevad tõelise häda tõttu ja nende olukord äh, on kahetsusväärne, kuid ega Euroopa ei saa olla ainuke turvaline paik maakeral mina leian, et varjupaiga taotleja peaks saama varjupaiga esimeses turvalises riigis, mis on varjupaiga taotlejale sobiv kultuurilises, religioosses ja muus mõttes. ei ole vaja, et Euroopasse voolaks kokku kõik maailma kannatajad see toob kaasa äh, suuremat ebastabiilsust ja meie peaksime püüdma takistada seda ebastabiilsust, mis teistes maailmajagudes toob kaasa pagulaste laineid. kui me mõtleme Afganistanile ja Iraagile, siis võiksime aru saada, et Liibüas ei tohi sarnaseid asju juhtuda lasta ning et ka Iraagi küsimus tuleks äh, lahendada ja Lähis-Idas tehtud vigu ei tohi korrata, aitäh! suur aitäh ka teile ning äh, lõpetuseks saab sõna proua volinik suur aitäh, ütleb proua Malmström. nagu juba mitu korda öeldud, on need läbirääkimised olnud väga pikad ja härra Mooras ütles ju isegi välja, et üheksakümne üheksandal aastal me neid läbirääkimisi alustasime, et võtta vastu ühtne varjupaigapoliitika nüüd on nõukogu otsustanud, et see poliitika peaks sündima aastaks kaks tuhat kaksteist ning suluseis, mis on kestnud mitmeid aastaid, hakkab lagunema ma tänan selle eest Euroopa Parlamenti, kes kahtlemata on siin omalt poolt andnud väga suure panuse. me vajame õiglast, tõhusat, sidusat, läbipaistvat süsteemi, mis kehtiks ühtemoodi ja ühesuguselt kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. ma olen olnud ühenduses erinevate raportööridega, kuid mõned muudatusettepanekud on, oleme neid võib-olla valesti mõistnud, tegemist ei ole mingisuguste uute plaanidega tegemist on suluseisuga, mille lahendamiseks on vaja vastu võtta erinevaid muudatusi selleks, et kaks õigusloomelist institutsiooni jõuaksid omavahel kokkuleppele. komisjon vaatab omalt poolt kindlasti seda küsimust edasi, et leida vajalikke kompromisslahendusi ning kevadisel ülemkogul oleme ju juba suuremad valupunktid ka kindlaks määratud, määranud kui me tahame kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks tõesti töö lõpule viia, siis peame pingutama, kahe tuhande kaheteistkümnes aasta on muide Genfi konventsiooni kuuekümnes aastapäev ja seetõttu väga sobiv aasta. ja öö, ma loodan, et see tulevane süsteem siis tõesti kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kehtima hakkab, ma tänan raportööri, kõiki variraportööre ja ka liibekomisjoni, aitäh! suur aitäh ka teile, proua Malmström ning arutelu võtab kokku proua Guillaume, kaks minutit suur tänu, härra president, suur tänu, kallid kolleegid, kõikide nende sõnavõttude eest, peaaegu kõik äh, proua Holmaier, Holmaier on küll lahkunud, äh, kuid siis ma ütleksin talle siiski, et Tuneesia sündmused ilmselt ei suurenda varjupaigataotlejate arvu Euroopas ja ilmselt ei ole seal tulemas ka teist voogu. kuid teised küsimused, ma tahaksin rõhutada seda, et eesmärgiks ei ole sugugi äh, Eh, seda, et liikmesriigid ei toetaks harmoneerimist, vastupidi, ma näen siin teatavat reservatsiooni saadikute seas, kuid mõistke seda, et eh, väga kasulik oleks siiski, kui juba esimeses etapis meie süsteem oleks tõhus. ja seega see reform eh, olekski väga mõistlik. ja teine mõõde lõpetuseks veel, mis on ülioluline, ma tahaksin kinnitada seda, et Euroopa roll on oluline. me oleme kaasotsustusmenetleja Euroopa Komisjon on mitu korda öelnud, et nad loodavad, et meie, nad on öelnud seda, et meie ettepanek on väga oluline ja põhimõttelise tähtsusega kogu selles äh, protsessis ja kolmapäeval on meil siis võimalus äh, taas kinnitada selli-, need meie peamised prioriteedid, mis on ju ometigi äh, varjupaigasüsteemi harmoneerimine. suur tänu, proua Guillaume! sellega on see arutelu lõppenud ja hääletame kolmapäeval keskpäeval järgmine päevakorrapunkt on härra Lightfriedi raport kahesuguse kasu-